kallid kolleegid, daamid ja härrad, palun võtke istet. alustagem oma istungit ja kolmekümne sekundi pärast alustame tööd. Very, very beginning. ogłaszam wznowienie posiedzenia istung mis peatati kahekümne üheksandal septembril kaks tuhat üksteist, on nüüd jätkumas. härra Stevenson, teil on protseduuriline küsimus Iraani osas. kolleeg Stevenson, palun. suur tänu, äh, härra president uudis täna hommikul selle kohta, et Ameerika valitsus on avastanud iraanlaste salaplaani mõrvata Saudi Araabia suursaadik Washington DC-s ja lisaks sellele uudis, et veel kolmsada